inimkaubitsejate ohvrite probleeme, kes veetakse autode pagasiruumides Euroopa Liitu. Euroopa Liidus ja ka Rootsis on, on praegu materjali, kütust, mida veetakse ebaseaduslikult riigist riiki, see tuleb lõpetada, kui, kui me soovime võidelda tõesti keskkonna kahjustamise ja saastamise vastu. väga oluline on lõpuks meetmeid rakendada ja kui me selleks valmis ei ole, siis äh, vabandage väga, me oleme lihtsalt silmakirjalikud. aitäh, härra Georgiev, üks minut. Κυρία Φοντερ Λάιεν, θυμηθήκατε και σήμερα το σιδηρούν παραπέτασμα. Proua von der Leyen, te meenutasite meile tänast olukorda. me peame tegutsema koos, et toetada Euroopa kodanikke, et tagada heaoluriik ja toetada töötajate õigusi ja toetada ka nõrgemaid ühiskonnas. meil on olnud panganduskriise, meil on olnud väga tõsiseid probleeme Euroopas. ja samuti on kasutatud ka äh, valesid eh, selle kohta, eh, mis juhtus Erdoganiga, kuidas ta on mõjutanud Küprost ja mis toimub Süürias. põhimõtteliselt me näeme, et selle piirkonna eh, loodusvarasid varastatakse. kuidas me saaksime öelda, et Erdogan on meie strateegiline partner? sest tegemist on ju rändeolukorraga inimestega, kes kaotavad oma elu merel. ja ma palun, et te kuulaksite meid tähelepanelikult, ma ei usu, et, et selles isikus on tegemist meie partneriga, see on häbiväärne Euroopale. kolleegid, kutsun üles kinni pidama kõneajast, sest ka vaba mikrofon on sattunud ohtu ja ka minu eh, elu on ohus, kui ma seda välja kuulutan ja ma ei võsta vastu tõepoolest meie järgmine kõneleja, härra Radatšovski, üheks minutiks. austatud kolleegid, ma olen veendunud selles, et me peaksime äh, siin esile tõstma Suurbritannia edu, härra äh, Farage'i edu. Äh, nad on meile näidanud, millisel viisil või kuhu suunas peaks minema tsiviliseeritud Euroopa. Ühendkuningriik ei äh, lahku Euroopast, ta lahkub ebademokraatlikust institutsioonist ja ma olen veendunud, et Euroopa Liit lähitulevikus äh, kuu-, saab äh, koosnema vabadest koostööd tegevastest riikidest selleks, et meie riike ebademokraatlikult Brüsselist ei juhitaks, aitäh. härra Kaspari, teil on üks minut. austatud president, austatud kolleegid. Euroopa komisjon ja komisjoni president von der Leyen äh, tutvustas väga ambitsioonikat programmi ja see on just see, mida meil on vaja. meil on vaja julgust, äh, uusi ideid, äh, juhtimist, suur aitäh, proua von der Leyen, selle eest, see on just see, mida meil Euroopas on vaja ja mis Euroopat edasi viib. aga teisest küljest on meil ka ülemkogu, nõukogu ja austatud ülemkogu president härra Michel, äh, viimasel äh, tööperioodil oli ka Jean-Claude Junckeril väga head ideed, aga probleem seisnes selles, et äh, viimase mandaadi ajal paljud head ideed ei realiseerunud, sellepärast et ülemkogus ei langetatud otsuseid. kui palju oli viivitusi sellepärast, et üksikud liikmesriigid blokeerisid olukorda ja ei suudetud enamus otsuseid langetada ülemkogus. kui palju talunikke peavad mõtlema, miks ülemkogu ei suuda õigeaegselt Äh, eelarvet vastu võtta, kui paljud teadlased ei saa oma teadustööd teha, kui palju CO2 äh, heitmed peab meil õhku paiskuma seetõttu ja palun olge ambitsioonikad, palun äh, pange asjad ülemkogus liikuma, meil on seda Euroopas hädasti vaja, aitäh. proua Talli, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president Äh, loodetavasti Euroopa juhid kahe tuhande viiekümnendaks aastaks jõuavad kokkuleppele kliimaeesmärkide suhtes, aga Poola seda siiski ei teinud ja see ei ole ükshäälsus, üksmeelsus. ma loodan, et tegu on ainult äh, mm, teemaga, mis ajas lahendust leiab, kuid Euroopa peab olema pühendunud äh, sellele eesmärgile Äh, ja jätta tuleb kõrvale äh, uhked äh, ajalehe esiküljed või uhked tsitaadid, meil on vaja ambitsioonikaid meetmeid ja meil on neid vaja kohe. me ei tohi lasta mõnedel suurematel liikmesriikidel teisi kiusata niimoodi ja roheline kokkulepe on samm õiges suunas, aga kui liikmesriigid usuvad, et see on õige viis edasiliikumiseks, siis nad peavad ka rahalised vahendid selle taha panema. jah, loomulikult me teame, et väljakutseid on, kuid väljakutsetega kaasnevad ka võimalused, kui me oleme ühtsed ja liigume jõuliselt edasi äh, ühiselt kolme institutsiooni ja liikmesriikidega, suudame me edu saavutama, aitäh, suur aitäh, äh, proua Haie, teil on üks minut. aitäh, proua president kakssada kolmkümmend seitse, kakssada kolmkümmend seitse miljardit on see tohutu tühimik, mis lahutab parlamendi seisukohta kahekümne seitsme liikmesriigi omast oma ettepanekuga on Soome suurendanud jaotusjoonte arvu. see ettepanek ei ole vastuvõetav ei paljudele liikmesriikidele ega parlamendile, kes soovivad rohkem, ega samuti vähematele, vähemusele liikmesriikidest, kes soovivad vähem. ning eh, see, see ei arvesta veel komisjoni uusi edasipüüdlikke eesmärke. nii et kuidas leida raha? proua, kas te saaksite, kõne katkestatakse, natuke aeglasemalt rääkima, rääkida? härra president Michel, riigipead ja valitsusjuhid andsid teile ülesande mm, sooritada ringi kvadratuur, pole kahtlustki, et teil kulub selleks palju öid. ent te võite olla kindlad, et parlamendil on vastus sellele kahekümne seitsmenda keerukustasandi võrrandile. ja selleks vastuseks on omavahendid jah, Euroopal on vaja finantsautonoomiat, jah, Euroopal on vaja uusi omavahendeid, mis annaksid panuse meie poliitiliste eesmärkide rakendamisse ja suurendaksid meie tegevusvõimalust. ning eh, siin peavad kaasa lööma nii riigid, komisjon kui parlament omavahendid ei ole probleem liikmesriikidel, omavahendid on lahu-, lahendus ning meie ei anna oma nõusolekut enne, kui tuleb edasiminek selles küsimuses. suur aitäh, poolteist minutit, proua Tauding. suur aitäh, lugupeetud president, kahjuks meie kõike, kes me arvame, et Euroopa Liit pakub parimat tulevikku Ühendkuningriigile ja ülejäänud Euroopale, peame olema siiski Brexiti reaalsusega nüüd silmitsi eelmisel nädalal ülemkogu kordas oma pühendumust tagada võrdsed võimalused eh, standardi ja mm, regulatsiooni valdkonnas, kaubanduse valdkonnas Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel, aga uus Ühendkuningriigi valitsus on juba ähvardanud lubadusi murda meie Ühendkuningriigis seisame silmitsi tõsiste ohtudega, mis puudutavad keskkonnakaitset, töötajate õigusi, äh, kaubanduslepete parlamentaarset kontrolli ja seetõttu on jällegi oht, et meil lõppude lõpuks, järgmise aasta lõpuks on kokkuleppeta Brexit see parlament siin on valitud ametisse proportsionaalse esindatuse põhimõttel ja see näitab, et kui riigid koostööd teevad ja rahvad koostööd teevad, on kõik võimalik. koostöö eh, esindab kodanikke ja kaitseb neid üleilmsete mm, suurettevõtete huvide eest, kaitseb ökokriiside eest, keskkonnakriiside eest ja muu sarnase eest. Eh, Briti kodanikud eh, vaatavad valitsuse suunal, eh, oodates kaitset eh, korporatiivse võimu eest, eh, miljonäride huvide eest ja oluline on aidata nendest väljakutsetest hästi välja tulla. suur aitäh, kolleeg Vilimski, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, kui ma siin kuulan neid avaldusi, siis äh, Äh, mul on tunne, et siin ei olegi Euroopas mingit äh, valuutakriisi, rändekriisi, tööjõukriisi, ainult kliima, kliimakriis on meil, et ainult me räägime sellest kliimakriisist, äh, muud nagu ei eksisteerikski ja siin Strasbourgis maalitakse pilt mingisugusest kriisiolukorrast, aga minu arvates on see ülepaisustatud. jah, ja loomulikult äh, samas me kõik istume lennukisse ja sõidame Madriisi ja mujale, see jäetakse muidugi kõrvale, me tegelikult peaksime rääkima ühe töökoha küsimusest parlamendile, valida tuleks kas Brüssel või Strasbourg ja ei tohiks jätkata seda rändtsirkust siin, aga vaadake siin garaažis kas või ringi, parlamendi eh, liikmete garaažis, vaadake eh, ringi, siin on pilt justkui eh, Kiired ja vihased filmist, see autopark meenutab seda filmi, nii et ja siis samas me räägime siin kliimakaitsmist, kaitsest, aitäh. härra Eppnik, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, härra Michel, me ju teame, tunneme teid äh, Te olite pettunud selle kliimatippkohtumise kontekstis ja ma mõistan teid, kuid äh, äh, tegelikult ongi väga raske midagi saavutada, kaos tekib. Äh, milline oli selle tippkohtumise ökoloogiline jalajälg, meeletutes koguses CO kahe heitmeid oli sellega ju seotud. järgmisel aastal toimus see tippkohtumine Glasgow's ja vahe Äh, kohtumine leiab kaasa, et meil on olnud äh, Vancouver, Kyoto ja nii edasi. lugupeetud daamid ja härrad. Ähm, CO kahe heitmed vormel üks üks äh, võistlustest ei olegi nii kahjulikud kui need heitmed, mis tulevad nendelt tippkohtumistelt. ja äh, ma tahaksin öelda kõikidele kliimakoosolekutel osalejatele, lõpetage need äh, sellised kohtumised ja võtke eeskuju vormel ühest, kus tahetakse kliimaneutraalsust. härra äh, Farage, palun. pärast kolme poolt aastat valesid ja ebaausust oleme ometi lahkumas sellest rahvaste vanglast jaanuari lõpus ja meist ei saa kolmas riik, nagu praegu on räägitud, meist saab sõltumatu riik, mis iseennast valitseb. ja te võite endale rääkida, mida tahate selles katedraalis siin, aga inimesed ei taha, et neid valitseksid äh, näotud bürokraadid nagu von der Leyen ja, ja Michel. kas te kuulsite, kuidas nad rääkisid? Nad rääkisid igavalt ning äh, väga tore, et Poolas äh, näitavad avaliku arvamuse uuringud, et inimesed arvavad, et neil läheks paremini väljaspool Euroopa Liitu. Brexit on selle ettevõtmise lõpu algus. me oleme valmis juhtima inimesi ja oleme valmis aitama neil liikuda Euroopa poole, kus suveräänsed riigid on sõbrad ja teevad koostööd. Um, see ei ole hea viis äh, sõpru äh, leida, kui te niimoodi solvate, äh, öeldes, et nad räägivad väga igavat juttu. palun austage selle koja liikmeid ja siin viibivaid inimesi. And ja kuna mina juhin seda koosolekut, eh, siis eh, meil kõigil on eh, oma näod ja neid, keda te kirjeldate kui näotuid, on tegelikult kõige rohkem tegelenud, teinud siin tööd. mina tahaksin nüüd kaitsta oma kolleege siin. härra Olbricht, palun, teil on üks minut. suur aitäh. mina tahaksin öelda, et mina tulen Poolast ja ma olen tegelikult üllatunud sellest, mida ma oma koduriigi kohta kuulsin. Nad tahavad Euroopa Liidust lahkuda, see on minu jaoks uudis. võib-olla on, ma ei tea, tulen muust, muust riigist ja ise ei saa arugi. proua president, härra president, proua president, kolm kommentaari minu poolt. kõigepealt ma tahaksin väljendada oma äh, tänu äh, presidendile selle eest, et te tulite siia meiega rääkima äh, MFF-ist, arutelu toimus eile õhtul. Äh, see on märk koostöövalmidusest. teiseks tahaksin ma väljendada omapoolset tänu ka nõukogule, ülemkogule selle eest, et nad ei sulgenud ust meie eest pärast Soome ettepanekut jah, see on lähtepunktiks, aga see ei ole heaks aluseks edasiseks tööks. väga hea on see, et äh, ülemkogu äh, otsustas, et see ei ole kõik nüüd maha maetud, et me ikkagi peame oma tööd jätkama. ja kolmandaks, äh, Brexit on väga tähtis, see on väga oluline poliitiline otsus, aga see on seotud ka paljude oluliste finantsküsimuste ja otsustega, aitäh. kolleeg Silva Pereira, palun järgmiseks. kõnelejal puudub mikrofon suur aitäh! vaadates, millised on Briti valimiste tulemused, on nüüd selgeks saanud, et alamkojas on piisav enamus kiita heaks lahkumisleping ning Brexit jaanuari lõpuks lõpule viia. see on loomulikult väga kurb hetk Euroopa ajaloos, aga tegemist on demokraatliku otsusega, mida me peame austama aga see näitab ka seda, et härra Farage eksib, kui ta ütleb, et Euroopa on vangla äh, erinevatele rahvastele. meie kohustuseks on keskenduda nüüd äh, ühisele tulevikule ja see tähendab seda, et me peame pidama läbirääkimisi Ühendkuningriigiga äh, me peame seda tegema mõistlikult, äh, võttes arvesse majanduslikke ja poliitilisi tulevasi suhteid, äh, mis oleksid meie ühistes huvides ja mis saaksid äh, ka kaitsta ühtset turgu ja selle terviklikkust Äh, ning tagada äh, kõrge äh, sotsiaalse, keskkonnaalase ja töötajate kaitse. see on võtmetähtsusega läbirääkimistel ja ainult kaks tuhat kakskümmend aasta lõpuks me saame teada seda, kas kokkulepeta Brexit on tõesti nüüd kõrvale jäänud aga me peame keskenduma tõesti siis ühisele tulevikule, kuid samal ajal me peame tegelema ka oma kodanike ootuste ja huvidega Euroopa tuleviku teemaline konverents, roheline kokkulepe, need on väga olulised ettevõtmised, kuid äh, teatud puudusi siiski on seoses äh, mitmeaastase raamistikuga, pangandusliidu lõpuleviimisega ning euro äh, küsimustega ja see peaks meile meelde äh, tuletama seda, et me peaksime ära tegema rohkemat selleks, et Brexitiga seonduvate väljakutsetega toime tulla. suur aitäh! ma väga vabandan, äh, ütleb äh, proua president, meil on vaba mikrofoni voorus üle seitsmeteistkümne sõnasoovija. ma ei ütle, et üldse sõna ei saa, aga võib-olla päris kõik ei saa. kolleeg Netšinga saab sõna järgmiseks, teil on üks minut suur aitäh, nagu paljud on juba öelnud, siis Ühendkuningriigi valimised on traagiliselt näidanud nüüd, mis Äh, Brexiti kaaset äh, leidma hakkab. Äh, paljud inimesed hääletasid Brexiti ettepanekute vastu, kuid süsteem on andnud talle suure enamuse ja Brexit nüüd leiab kolmekümne esimesel jaanuaril siiski aset. ma olen väga tänulik kõik eh, härra Barnier ja ülemkogu püüdlustele eh, eh, eesmärgiga tagada võimalikult tihedad suhted ja ma olen mures selle kõige mõju pärast koostööle teadusvaldkonnas. see on olnud väga suureks kasuks teadlastele ja see toob kasu kogu maailmale ma tean, et Euroopa Liidu institutsioonid on mures, et Ühendkuningriik tahab õõnestada keskkonnakaitse ja töötajate õiguste standardid ja me jagame seda muret. me püüame Ühendkuningriigis teha kõik, mis võimalik selleks, et säilitada neid väga olulisi töötajate õigusi ja keskkonnakaitse norme ja lõpetuseks tahaksin tänada teid kõiki teiepoolse toetuse eest meile Suurbritannias, kes me oleme võitle-, võidelnud selle nimel, et Ühendkuningriik jääks liikmeks. härra Farage eksib, tulevik mm, peitubki fantastilises demokraatlikes institutsioonides nagu see siin ja ma loodan, et me ühel päeval tuleme siia tagasi, aitäh! suur aitäh, üks minut, kolleeg Andresson kokkulepe kliimaneutraalsuse osas kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, millest räägiti. kui ma lugesin selle kohta reedel, siis tundsin ma rõõmu, see on samm õiges suunas. ning see on väga hea ka teadlastele, aga kui palju see, see maksab, kui meil ei ole kompromissi finantsraamistiku osas? me räägime meie mandri tulevikust ning see tulevik, me saame seda kujundada ainult Euroopa Liidu abil. soomlaste ettepanek on liiga nõrk, kakskümmend viis protsenti kliimainvesteeringuid, roheline kokkulepe põrub niimoodi. ilma suurema investeeringuta teadusuuringutesse kaotame oma mõju maailmas kliimat arvestav põllumajandus, kliimat arvestavad äh, transpordiviisid, ehitised, kõik see vajab investeeringuid ning äh, kõik see peab kajastuma finantsraamistikus. seetõttu palume mitte ainult nõukogu, vaid teid ka, proua von der Leyen, teie rohelise kokkuleppe arvestust, äh, rohelist kokkulepet arvestada ka eelarve kujundamisel. suur aitäh, proua Pitsoto, üks minut suur aitäh, lugupeetud president. Teie Euroopa on järjest rohkem pankade ori, eh, allub eh, Prantsusmaa ja Saksamaa mõjudele eh, ja viimane ülemkogu näitas seda ka. Prantsusmaa, Saksamaa, Euroopa tahab, et Euroopat vallutaksid ebaseaduslikud sisserändajad ja äh, see kõik, mis siin toimub, on üks suur äh, bluff, Saksa-Prantsuse äh, liit tahab siin segadust tekitada ja öeldakse ja see kõik on ikkeks itaallastele, nagu see oli ka Monti valitsuse puhul varasemalt, taheti käed ajada lihtsalt itaallaste taskutesse Äh, äh, kallid äh, Brüsseli mm, bürokraadid, pakkige oma kohvrid, sellepärast et vägagi varsti Itaalia rahvas saadab teid lihtsalt koju ja seda alatiseks. üks minut, härra Van Overtvelt, palun. suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid Äh, mm, rohelise leppe taga seisvat filosoofiat tuleb toetada, meil on vaja realistlikult äh, muutust selleks, et äh, kliimaeesmärgid täita. ülemkogu oma järeldustes ütleb, et meil on vaja innovatsiooni ja arengu ja teadusvaldkonnas ja oluline on see tagada, see on tõesti otsustava tähtsusega, aga roheline lepe äh, peab äh, saama ka piisavalt äh, rahastust ja loomulikult on see kõik seotud MFF-iga, roheline lepe nõuab üle kahesaja miljardi li euro lisavahendite näol ja ma ootan põnevusega, kuidas need rahastusmeetmed paika pannakse Äh, härra Michel on öelnud, et äh, väga oluline teha tihedat koostööd äh, komisjoniga, et jõuda kompromissini ja tegelikult, härra president, ma tahan teile öelda, et tegelikult on teil vaja läbirääkimisi ka parlamendiga selleks, et kompromissi jõuda. suur aitäh ja härra Mones, palun. suur aitäh. munad on munad ja ilmselt on sama kindel ka see, et see on minu viimane kõne mina olen äh, Šotlane, Briti ja ma jään eurooplaseks aga ma äh, tean, mis Nõukogude Liidus äh, samuti toimus. mina toetasin äh, kaheksakümnendatel vastupanu liikumist. töötasin Berliini müüri vastu ja raudse eesriide vastu, aga siin, siin selles kohas töötatakse meie mitmekesisuse ja meie majanduste vastu me ei räägi isegi mitte Euroopa Ühendriikidest, vaid sellest, kuidas tahetakse kõiki ühte sulatada keskselt kontrollitud äh, kogumiks. me lahkume sellepärast, et et äh, Nigel Farage ja teised on ütelnud äh, õige asja välja, ma kutsun üles kõiki teisi tõelisi eurooplasi ka äh, vabaduse poolt hääletama, vabadus! vabandust, üks hetk, et vaikust oleks. üks hetk, palun, härra. kas me võime selle lärmi tegemise Äh, lõpetada, ma saan aru, mis te peate silmas sõnal vabadus, olla siirlane, härra Bogdan. Rumeenia ei ole nõus äh, Soome kui eesistuja poolt välja pakutud ainult matemaatiliste kriteeriumitega. meie jaoks see eelarveprojekt ei kajasta visiooni ja eelarvekärpedes ei võeta arvesse kõigi liikmesriikide vajadusi ja sellega me lihtsalt süvendame veel vahe Euroopa ida ja lääne osa vahel. me peame jätkuma ühtekuuluvusega ja see ettepanek annuleerib, äh, tühistab igasuguse paindlikkuse ja sellepärast sellised kärped, mis puudutab ühtekuuluvust ja ühist põllumajanduspoliitikat, sellepärast äh, Kesk-Ida-Euroopa riigid ei toeta seda, Rumeenia ei ole kahe kiirusega Euroopa poolt. me peame kõik edasi liikuma üh-, ühe kiirusega ja me oleme kliimaneutraalsuse poolt kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. aga me ei tohi kõike liiga keeruliseks muuta ja tuleb arvesse võtta ka meetmed ja nõudmed, nõudmisi, mis me esitame me liikmesriikidele ja me ei tohi sellega äh, inimeste elu raskemaks muuta. proua Fritson, palun üks minut. suur aitäh ma pean ütlema, et tunnen suurt headmeelt selle üle, et Euroopa Nõukogu otsustas toetada kaks tuhat viiskümmend ja süsinikuneutraalse Euroopa eesmärki. see küsimus on väga tõsine ja me peame reageerima ja koheselt riigid üle kogu maailma ei ole jõudnud siiani kokkuleppele jõuda, paljud pettusid meist selles ja sellest tulenevalt on veelgi olulisem, et meil oleks üks ühine eesmärk. meie eesmärgiks on süsinikuneutraalne Euroopa Liit. see tähendab seda, et me peame ülemineku tagama, mida see praktikas tähendab? ta praktikas tähendab see uusi võimalusi, uusi ärimudeleid, uusi turgusid, uusi tehnoloogiaid ja muidugi uusi võimalusi ja uut rohelist kasvu meie jaoks. kliimamuutused toimuvad ja üleminek peab olema õiglane ning arukas. me peame olema mootoriks Euroopa Liiduna, me peame saama esimeseks neutraalseks äh, kontinendiks maailmas neis küsimustes. suur aitäh, proua Tšarantsova, palun. Äh, suur aitäh pärast COP kakskümmend viit Madridis ja selle läbikukkumist tundub, et Euroopa Liit on üks vähestest piirkondadest, kus üldse võideldakse kliimamuutuste vastu. see peab aga muutuma, me peame rohkem ära tegema selleks, et ka teisi väljaspoolt Euroopa Liitu üles kutsuma oma osa andma. näiteks Hiina ei tohiks enam käia arenevate riikide alla. Euroopa ei suuda üksinda planeeti päästa. Tšehhi on valmis oma osa tegema kliimamuutuste vastases võitluses, aga meil on abi vaja. üleminekurahastu ei, ei peaks olema lihtsalt ühtekuuluvusfond uue nimega, vaid meil on vaja uusi rahastuid. samuti roheline investeerimiskava on kena mõte, aga äh, seeläbi ei ole õnnestunud äh, Tšehhi, Slovakkia ja teiste tööstusriikide vajadusi katta, kus äh, on äh, väljakutsed suuremad äh, kliimamuutuste vastase võitluse osas, kui tahetakse ka majandust elus hoida. aitäh, proua Phillips, palun! ma näen, et Euroopa Parlament on juba oma heitmeid valmis äh, kokku hoidma, sellepärast et tegelikult pealtvaatajaid on rohkem kui siin kojas endas. milline nali, aga me näeme, et siin on täiesti silmi kinni hoitud äh, selle eest, mis toimub Brexitit, on äh, üritatud ära nullida ja loodetud, et britid oma meelt muudavad, aga näete, kuidas te eksisite. hääletajad ei ela selles Euroopa Liidu mullis Nad ei ole fanaatikud ning hoolimata teie pingutustest ikkagi Brexitist saab suur edulugu. E, Ühendkuningriigil on nüüd tegelikult võimalik ka survet avaldada läbirääkimistes ning e, e, te võite oma võrdse mängureeglid unustada, meie saame täieliku vabaduse Euroopa Liit peaks vaatama ja õppima sellest, kuidas Ühendkuningriigist saab ülemaailmselt demokraatlik riik ning kui te sellest õppust ei võta, siis föderalistid näevad, kui rumal see projekt on ning saadavad selle kogu projekti ajaloo prügikasti, nii et lõbusalt äh, Brexiti tähistamist jõulude ajal. proua Toot, palun. suur aitäh lugupeetud äh, president, ma tervitan seda, et Euroopa Liidu liikmesriikide liidrid on jõudnud kokkuleppele, et aastaks kaks tuhat viiskümmend Euroopas peab saama süsinikuneutraalne kontinent. samme tuleb veel astuda, aga enne kui me seda teeme, peame ka mõningates põhimõtetes kokku leppima. kõige olulisem on võib-olla äh, mitte see, et ei karistataks mitte üksikisikuid, vaid ikkagi neid ettevõtteid ja riike, mis kõige rohkem saastavad, nemad peavad nende meetmete eest maksma, ma ei usu, et pered peaksid neid kulusid kandma. me ei peaks lõpuks välja jõudma äh, olukorda, kus toiduainete hinnad tõusevad äh, ja ka muud hinnad, mis kõige äh, rängemini rõhuks just tavalisi perekondi me peame lahti saama ebavõrdsust Euroopa Liidus ning CO2 heitmete osas, kui me tahame drastiliselt neid vähendada, siis sellisel juhul peame me lähtuma tehnoloogilisest ja tehnilisest neutraalsusest, seda alati, ja samuti tahaksin lisada, et Ungari ei plaani lihtsalt äh, pimesi neid eesmärke täita, vaid me võtame ka meetmeid ja oleme seda juba mõned aastakümned ka teinud suur aitäh, proua Markes, palun üks minut. Vou deixar aqui umas breves palavras sobre as conclusões do Conselho Europeu no que. Suur tänu. mis puudutab äh, ülemkogu kohtumisi ja äh, nende järeldusi, siis äh, tahan öelda üht-teist finantsraamistiku kohta. palju aega sellele teemale ei kulutatud, see ülemkogu on nagu raisatud võimalus. oleks võinud leppida kokku sellises eelarves, mis oleks äh, tõesti äh, aluseks äh, tulevastele tegudele. nüüd käivad läbirääkimised kokkuleppele jõudmiseks, ka Euroopa Parlament ja tema president on kaasatud heakskiit mitmeaastasele finantsraamistikule eeldab kokkulepet äh, omavahendite kohta, mis aitaks finantseerida liidu tegevusi. see ettepanek, mis praegu laual on, on vastuvõetamatu. me soovime jaanuaris kaks tuhat kakskümmend eelarve ettepanekut, mis oleks korralik. kolleeg äh, Keller, üks minut, palun. Briti valimistel võitsid äh, konservatiivid otsustavalt, Ühendkuningriik äh, lahkub Euroopa Liidust äh, kolmekümne esimesel jaanuaril. lahkumislepe näeb ette, et kõva piiri Iiri saarele ei tule, aga me peame olema väga tähelepanelikud ja vaatama, mis tegelikkuses juhtuma hakkab. ka suure reede kokkuleppest tuleb kinni pidada, meil tuleb kaitsta kodanike õigusi, Euroopa Liidu kodakondsust, tuleb arvestada, et paljud inimesed Põhja-Iirimaal soovivad äh, toonitada ja säilitada oma identiteeti Euroopa Liidu kodanikena ja iirlastena. demograafia olukord muutub ja Põhja-Iirimaa küsimuses peame olema ka valmis äh, tulevikus uuteks arenguteks. igal juhul me peame lähtuma Suure Reede kokkuleppest ja peame arvestama äh, Põhja-Iirimaa äh, inimeste soove kodakondsusele ja tulevikus ühendatud Iirimaale. ma tervitan ülemkogu järeldusi selles osas, mis puudutab Türgi ja Liibüa vahelist illegaalset kokkulepet. Kreeka ja Küpros Euroopa Liit on toetanud meid ja see on väga tähtis Euroopa Liidu stabiilsuse jaoks ja ja ka Euroopa mitte kaitse seisukohad. aga vaatamata kõigele sellele, nii nagu ka varasemalt Türgi ametivõimud eiravad rahvusvahelist õigust ja mereõigust täpsemalt ja jätkavad äh, ründava strateegiaga ja tallavad jalge alla igasugused reeglid ja provotseerivad teisi ja härra Erdogani ja Türgi äh, valitsuse eesmärk on militariseerida Türgi rannapee ja Euroopa peab olema ühtne, me peame analüüsima veel, veel kord ja vaatama veel kord üle oma suhted Türgiga ja Euroopa ei tohi jääda lihtsalt vaatlejaks. kuule, Plešov, üks minut, palun. tänan, ma kuulasin äh, nõukogu eesistujate äh, lõppjärelduste osas ja tundub, et äh, ülemkogu oli suhteliselt äh, ambitsioonitu ja härra Michel, ma loodan, et teie annate oma panuse selleks, et see suhtumine järgmisel aastal muutuks. me saame kasutada ära praegust võimalust äh, tõesti asjad ümber pöörata, kui Brexiti pooldajad nüüd tõesti saavutasid lahkumise, siis me saame ka liidus uue alguse, aga selleks on vaja kodanike kaasamine, kodanike osalus, vastav dialoog ja siis ei piisa sellest, kui viidatakse strateegilisele agendale ja öeldakse, et soovitakse jätkata sealt, mida seni on äh, saavutatud. Willie Brandti tsiteerides nõukogu, ülemkogu peaks kaaluma ka rohkem demokraatiat, suuremat äh, avatust ja oluline on, et nõukogul oleks äh, võimalik koos komisjoni ja parlamendiga esitada ambitsioonikas kontseptsioon selle kohta, kuidas edasi minna. Äh, järgmisena kolleeg Rangel, üks minut, palun. tänan, juhataja, austatud komisjon, ma tahan toonitada, kuivõrd hea meel mul on selle üle, et komisjon toetab energeetilise võrgustumise ideed. eriti hea meel on mul selle üle, et äh, Portugal ja Hispaania ühendatakse energeetiliselt ülejäänud Euroopaga rohelise kokkuleppe raames, see ei ole ainult äh, majanduslik äh, või energeetiline teema, vaid geopoliitiline teema niimoodi me vähendame ka oma sõltuvust äh, Venemaast. me peame panustama puhta energia levikule, kättesaadavusele ja sõltuvuse vähendamisele Venemaast. härra Michel, ma olen äh, pettunud äh, selles, et nõukogul ei ole visiooni Lõuna-Euroopa jaoks. on väga oluline, et ka siin nõukogu oleks aktiivne ja parlament tuleb peab, peab äh, nõukogule seda meelde tuletama. peame kuulama seda, mida soovivad äh, kodanikud. ja meie heas usus äh, soovime seda teed koos teiega minna. tänan järgmisena, härra Mavrides, üks minut, palun. suur tänu, proua president. ülemkogu järeldustes on Euroopa Liit väljendunud äh, üksmeeles ja öelnud, et Türgi käitumine on ebaseaduslik. Äh, Küprosega seoses ja me tervitame ka protokolli, mis Tripoliga on alla kirjutatud. ja nõukogu on taas kord kinnitanud oma solidaarsust nende riikidega, kelle suveräänseid õigusi on rikutud. Erdogan on asunud rünnakule, rünnakule Euroopa Liidu vastu, rahvusvahelise õiguse vastu, mis on osa Agi kommenteerist. ja tegemist on ka rünnakuga Euroopa Liidu strateegiliste huvide vastu, eriti selles osas, mis puudutab Vahemere piirkonna energeetikat. ja väga tähtis on, et me räägime kõigest sellest ja väga tähtis on see, et ülemkogu äh, kohaldaks ka meetmeid Türgi äh, suhtes. uus komisjon alustab dialoogi, et äh, edendada majandus-kaubandussuhteid Türgiga ja härra Erdogan kehtestab uue džihadistliku režiimi Liibüas, aga meie peame kaitsma oma huvisid, mis on ülemuslikud have.... kolleegid, ma ei saa anda vaba mikrofoni voorus kellelegi sõna, sellepärast et kell kaksteist null null algab meil Sahharovi auhinna kätteandmine, palun olge mõistvad. järgmisena proua Niibler, palun. Äh, tänan, äh, juhataja, austatud nõukogu president, komisjoni president, lugupeetud kolleegid. mul on äh, kaks kommentaari ülemkogu kohtumise järelduste kohta liikmesriigid ei öelnud äh, sõnagi olukorra kohta Maltal. me räägime siin tellimusmõrvast, millesse on segatud kõige kõrgemad valitsusringkonnad, siis ja minu arvates äh, on see häbiväärne. ja teiseks rohelise kokkuleppe kohta. kui me soovime, et sellest äh, saaks äh, majanduskasvu mootor Euroopa Liidule, siis me peame tegema asjad õigesti, me peame panustama intelligentsetele lahendustele, uutele tehnoloogiatele, siis meil on võimalik saavutada kliimaneutraalsus aastaks kaks tuhat viiskümmend. see on tehnoloogiliselt võimalik, aga see peab olema ka majanduslikult mõttekas ja seetõttu nõuame, et äh, kliimapoliitika ja konkurentsipoliitika oleksid ühe mündi kaks külge ja komisjoni president, äh, palun esitage komisjoni poolt ka vastavad ettepanekud nii kliima kui konkurentsipoliitika valdkonnas üheaegselt järgmisel aastal. suur sõnu, tänu ja üheks minutiks härra Corbett, palun. nüüd, äh, kui Brexit liigub edasi, siis äh, kolmkümmend viis protsenti inimestest hääletasid nende parteide poolt, äh, vabandust, äh, viiskümmend kolm protsenti hääletasid nende poolt, kes soovisid uut referendumit. ja Johnson sai nelikümmend kolm protsenti häältest ainult ühe protsendi rohkem kui May varasemalt ja tema otsustab äh, Brexiti läbi viia, tõlgendab seda täieliku äh, mandaadina ja ta liigub äh, karmi Brexiti suunas. ta ütleb, et mingisugust pikendust ei tule läbirääkimisteks, nii nagu seda soovis alamkoda. ta ei soovi läbirääkimisi, et saada korralik kaubanduskokkulepe. see on põhimõtteliselt sama, kui öelda, et andke mulle, mida ma tahan või ma tulistan ennast pähe. ja lõpetuseks, äh, proua juhataja, toonitan seda, mida ütles Kiiver Hofstad, see parlament, meie parlament siin ei tohiks äh, toetada mitte ühtegi lepingut, äh, kus ei ole tagatud nii Ühendkuningriigi kodanike kui ka Euroopa Liidu kodanike õigused. lõpetuseks, härra Kelly, üks minut, palun. tänan mul on väga hea meel, et ma sain äh, sõna ülemkogu äh, kohtumisel nädalavahetusel. Michel Barnier rääkis meile sellest, mis hakkab juhtuma järgmise kaheteist kuu jooksul, nii nagu härra Corbett ütles, siis äh, kui mõlemal pool läbirääkimiste lauda head tahet koostööks ei ole, siis midagi head me ei saavuta. me ei tohi panna saavutamatuid tähtaegu, tuleb toonitada, et äh, Brexiti õigesti läbiviimine on oluline, kui selle, olulisem kui selle kiiresti läbiviimine. meil peab olema finantsraamistikust rääkides äh, ka piisav eelarve, mis kindlasti hõlmaks äh, korralikke omavahendeid. Äh, suur tänu, Sean, ja nüüd saab sõna Michel Barnier, palun. suur tänu, proua president. Ursula von der Leyeni, meie presidendi soov, nii nagu väga paljud teist ka ütlesid seda, on äh, Äh, see, et me räägiksime paari sõnaga praegu Brexiti küsimusest ja ma paari sõnaga vastaksin teie küsimustele. ja kõigepealt, nii nagu väga paljud teie hulgast ütlesid ka, et see on tõesti kõige esimene kord, kui parlament alu, äh, arutab Brexitit, teades, et tõesti ta leiab aset ja leiab aset kolmekümne esimesel jaanuaril ja seda ma ütlen suure austuse ja mõistmisega, et Iratšik Kasperesi Kelleri äh, sõnavõtule viidates, et ma mõistan, mõistan teid, väga paljusid teie hulgast siin, kes oleksid soovinud, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liidu, liitu. aga ma väljendan austust ka brittide valiku suhtes juba algusest peale ja Äh, austatud saadikud, meil lasub vastutus, meil lasub missioon, mis mulle on usaldatud just järgida, austada äh, Briti kodanike enamuse poolt väljendatud arvamust või soovi ja korraldada lahkumine äh, arvestades kodanike huvisid, majanduse, majandushuvisid ja arvesse võttes ka tulevikku ja seda läbi leppe, mis on siin ja millega te olete väga hästi kursis, sellepärast et me oleme selle äh, koos äh, koostanud ja siinkohal ma tahaksin tänada äh, Brexiti töörühma Kiefer Verhofstadti ja, ja neid, kes osalesid selles. ja nüüd vaatame me rohkem tuleviku poole ja ma mäletan seda, mis kahekümne seitsmendal novembril meie president Ursula, Ursula von der Leyen siin ütles, ükskõik milline saab olema teie tulevik, suhted, sõprussuhted meie rahvaste vahel saavad olema äh, kindlad ja see on just see, millest me juhindume tulevases töös äh,, Eh, tulevases töös, mis saab olema meil eh, ambitsioonikas ja millega me paneme paika meie strateegilised suhted eh, Ühendkuningriigiga, kõigepealt on seal majanduslik sammas, selle kallal töötame me kõigi volinikega, Phil Hoganiga ja strateegiline part-, partnerlus, mis on prioriteetseks küsimuseks meie jaoks ja selle kallal töötame Joseph Borrelli ja teisi volinikega. ja nii, nagu te ütlesite, Ühendkuningriik saab olema meie jaoks sõber, liitlane, partner ja ja see liit ja see sõprus ja see partnerlus peab leidma väljenduse uutes lepetes. ma tahaksin meelde tuletada seda, et see tulevaste äh, suhete raamistik on väga ambitsioonikas ja ta on väga täpselt paika pandud, kirja pandud. selle dokumendi viimastel kolmekümne kuuel leheküljel, see dokument, mis teil kõigil on olemas ja ma tuletaksin teile meelde, et see dokument, see poliitiline avaldus on ühine iga sõna on tähtis ja iga sõna osas oleme me kokku leppinud, kokku leppinud teiega ja ka Boris Johnsoniga et mis äh, võib äh, saada nagu piiriks meie ambitsioonile, kaks asja, üks asi, esimene kõigepealt aeg, aeg, mida meil on vaja selleks, et äh, see ambitsioon leiaks oma väljenduse tekstides ja lepetes. ja teiseks, need erinevused, mis võivad olla meie huvidel ja meie eesmärkidel. ja äh, just see vastus ka lähinädalatel, mis Ühendkuningriik annab ühele küsimusele. et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, me austame eh, tema valikut, aga ta ei eh, lahku Euroopast, aga kas ta soovib kaugeneda ja mil moel või mil määral kaugeneda meie reglement, eh, meie reeglistikust, meie ja see on see küsimus, mis paneb paika ka meie ambitsioonikuse. praegusel hetkel on meil nagu kolm põhilist tegevusvaldkonda, kõigepealt ratifitseerimise protsessiga äh, lõpule minna, äh, lahkumisleppe ratifitseerimine, edasi kokkuleppe elluviimine kõigis tema äh, aspektides ja see on väga tähtis nii kodanike jaoks, kelle õigused on siia teksti kirja pandud ja neid tuleb austada ja edasi veel ka ma äh, tahaksin siinkohal seda mm, meelde tuletada, ütlen seda ka härra Kellerile, Sean Kellile, et kolmas, mis puudutab rahu ja stabiilsust Põhja-Iirimaal. ja kolmas põhiline tegevusvaldkond on tulevik, uued läbirääkimised ja seda äh, piiratud ajaressursi juures ja meie ei soovi äh, üleminekuperioodi pikendamist. see pikendamine on võimalik, ta on võimalik kuni kolmekümnenda juunini, aga seda ühisel kokkuleppel, see tähendab seda, et kõik, mõlemad partnerid, Ühendkuningriik ja Euroopa Liit võivad öelda jah või ei kuni kolmekümnenda juunini. aga see aeg on piiratud ja seega, et kui ma tõesti lõpuni aus olen, siis meil ei ole selle aja jooksul võimalik kõik ära teha, aga me teeme kõik selle, eh, mis meie võimuses me ei saa kõike ära teha, aga me panustame tõesti kõik, mis meie võimuses on. nii et selle tee lõpus on uued suhted ja me peame jätkama seda tööd ka pärast üleminekuperioodi, pärast kahe tuhande kahekümnenda aasta lõppu ja et jätkama läbirääkimisi Ühendkuningriikide, Ühendkuningriigiga. ja Äh, proua von der, von der Leyeni silmal ja äh, ka ülemkogule ma luban seda, et me töötame järgides sama meetodit au, kantuna aususest, teeme koostööd kõigi volinikega ja kõigi komisjoni teenistustega ja lõpetuseks tahaksin öelda äh, paar sõna härra Mikel Ivarile, kes ütles meile väga veendunult, et me oleme uhked selle üle, et me oleme britid. jah, muidugi me austame ja mõistame seda uhkust, härra Saadi Kiiver, meie kõik siin oleme uhked selle üle, et me oleme patrioodid, me kõik, ja meie ei pea patriotismi õppetundi kuulama teie poolt ainukene asi, mis ma tahaksin öelda, on see, et meie patriotismile, meie uhkusele olla patrioodid, me lisame veel ühe mõõt-, mõõtme. meie arvame, et meie patriotism on täna ja ka tulevases maailmas on tugevam, sellepärast et meie li-, lisame sellele Euroopa, Euroopa Liidu liikmete ühtsuse, aitäh! Merci, monsieur Barnier. And now for uh... suur aitäh, härra Barnier ja viimasena nõukogust härra Michel austatud proua president, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, suur tänu nende erinevate sõnumite eest ja arvamuste eest, mis väljendati. esimene punkt, kliima. jah, tõesti, see oli kõige tähtsam teema ülemkogul eelmisel nädalal ja ma mõistan väga hästi seda, et milline ülesanne meie ees seisab ja mõistan seda vajadust väga kiirelt kokku leppida kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkide osas ja selleks, et ette valmistada järgmist etappi. ja komisjoniga me võtame arvesse kõiki hinnanguid, e, et edasi liikuda selle teemaga. ja, ja väga tähtis on see, mis puudutab neid eesmärke ja kliimaneutraalsust siis kaks tuhat viiskümmend, siis selles osas oleme me üksmeelsed, aga ainult ellurakendamise osas oli ühel riigil nad mõningaid reservatsioone, me tuleme selle teema juurde tagasi, juunikuus, kolmas punkt, me äh, hakkasime rääkima ka finantseerimisest selleks, et olla realistid ja olla usaldusväärsed ja me jätkum, jätkame seda tööd järg, järgmiste kuude jooksul ja seda ka järgmise Euroopa Liidu eelarve äh, läbirääkimiste raames. ja ma tahaksin öelda veel, et EU, European deal, mis puudutab äh, kliimaneutraalsust kahe, kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, see annab ka rahvusvahelises plaanis meile täiesti selge mandaadi ja äh, see on ka väga tähtis abi meie jaoks meie läbirääkimistes Hiinaga, nii et äh, see otsus on esmatähtis, sellepärast et ta loob need vajalikud tingimused selleks, et Euroopa oleks esirinnas. Äh, see on väga tähtis äh, arengu, innovatsiooni, õitsengu jaoks ja lõpuks vaadake, kui et, et millise tee me oleme mõne kuuga läbi teinud. pärast Sibiu <clears throat> Äh, tippkohtumist kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpus, äh, siis ainult üheksa liikmesriiki toetasid seda äh, eesmärki, aga nüüd mõned kuud hiljem oleme me kõik üksmeelsed selle eesmärgi suhtes. teine punkt, mis puudutab Euroopa Liidu eelarvet, härra Weber ja teised Euroopa Parlamendi saadikud, ma jagan teie arvamust, tegemist on tõesti väga raske üle, ülesandega ja see on ka see põhjus, mispärast enne ülemkogu eelmisel nädalal ma tõesti kohtusin väga paljude Euroopa Liidu liikmesriikide juhtidega äh, selleks, et mõista, et milline on veel vahemaa, mis meid lahutab ja väga tähtis on poliitiline ühtekuuluvus äh, po, poliitiliste võimukandjate omavaheline ühtekuuluvus ja meie äh, ambitsioonid on igati legitiimsed ja ma näen ülemkogu laua ümber, et minu kõrval on Euroopa öö, riigi ja valitsusjuhid ja kes kellega ma saan arvestada ja äh, arvestada selles osas, et edasi liikuda äh, selle debatiga ja seda tõesti ühtekuuluvuses ja väga tähtis on see, et ka erinevad poliitilised formatsioonid, et nende sõnum oleks äh, sõnumiga kooskõlas. ja kolmas, Malta küsimus ja õigusriigi küsimused. ma tahaksin äh, väga selgelt oma arvamuse välja öelda, õigusriik on vundament Euroopa Liidu jaoks ja ajakirjaniku mõrv on eelkõige muidugi draama perekondade lähedaste, see on inimlik draama, aga lisaks sellele <clears throat> isiklikule draama kujutab see endast räiget rünnakut pressivabaduse vastu, mis on midagi, mis kõiki meid ühendab, mis on meie jaoks väga tähtis, juurdlus on käimas, juurdlus peab tuginema võimude lahususele ja igaühel on oma vastutus, vastutus kanda. ja mina oma pädevuse raames Äh, olen, olen öelnud, et ma olen valmis ka öö, äh, tapetud ajakirjaniku perekonnaga kohtuma näiteks. ja lõpuks äh, paar sõna Brexiti kohta veel. ma kordan siinkohal veel kord, et iga iga kord ja kõik see algas kolm aastat tagasi referendumiga, et alati me oleme austanud eh, Briti rahva välja öeldud arvamust, arvamust, mille ta ütles välja referendumil. mul on väga kahju, et see otsus selline oli, aga me austame seda. eelmise nädala ülemkogu ja härra Barnier just sellest rääkis, äh, ülemkogu Äh, väga täpselt rääkis järgmistest etappidest, me soovime, millises suunas me soovime liikuda, me soo-, teame, kuhu me soovime välja jõuda ja äh, läbipaistvus ja ühtsus on võtmeküsimused. ja tuginedes äh, sellele austusele me kaitseme ka Euroopa Liidu huvisid ja meie ühtse turu huvisid, aga, aga mina juhindun just koostööd rahulikkusest ja ma tahan öelda neile, kes, keda ma täna kuulsin siin selles kojas, et kes kahetsusväärselt kasutasid solvanguid, ma tahan neile öelda, et ei mina ega meie ei luba, luba meid sellelt teelt kõrvale kallutada. sellelt teelt, kus me liigume tuleviku suunas Ühendkuningriigiga. ja taaskord tahaksin äh, korrata, et ma olen veendunud, mul on äh, ma usaldan kainet mõistust ja minu meelest usaldus ja kaine mõistus, need peavad olema just äh, need, millest juhinduvad kõik institutsioonid ja selle, millest me juhindume selleks, et austada ja vastata meie kaaskodanike ootustele, aitäh! suur aitäh, äh, president Michel, äh, sellega on äh, see arutelu lõppenud ning hakkab pihta Sahharovi auhinnatseremoonia. pohybom otvorilo nám. Creo que to momente historique para Europa. Que fueron los primeros que lucharon por la libertad. Ce journal dont les journalistes sont tués. This has happened in my own country. Devletin varlığı ve bağımsızlığı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 has to be reformed and it has to be reviewed. Гэта премія таксама молодых лідерів. Gives me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。Чечне, вообще на Северном Кавказе. Cuando vas a permitir las libertades. The specter of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique, il faut que ça s'arrête. No human rights! يتفكك تحت ثقل الإبادة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 Гэта прэмія таксама маладых лідараў. Gives me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。в Чечне, вообще на Северном Кавказе. The specter of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique.